get started? Yeah, yeah, we have to. Hello everybody, good morning, welcome. tere hommikust kõigile, tere tulemast koosolekule. We have to finish the. me peame suutma tööhõivekomisjoni sessiooni päevakorra kiiresti läbi võtta ja me alustame olulise küsimusega, milleks on resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegia kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. lubage mul kõigepealt öelda mõned sissejuhatavad sõnad praegune Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegia lõpeb sellel aastal, nagu te kõik teate, ja meil on võimalus saata Euroopa Komisjonile väga jõuline signaal, et nad parandaksid ära selle, mis praeguseks on lõhutud. rakendusraport näitas seda, et liikmesriigid on väga erinevad ning hoolitsevad puuetega inimeste eest väga erineval moel. Te teate ilmselt, et ainult mõne päeva eest toimus kohutav vahejuhtum Tšehhi Vabariigi hoolekandeasutuses, kus kaheksa eh, vaimse mahajäämusega inimest hukkus tulekahjus ning kuigi Tšehhi Vabariigi ombudsman oli korduvalt öelnud, et eh, sellistes institutsioonides, nagu see hoolekodu, on väga suured riskid, ei võtnud keegi midagi ette ja nüüd on meil käes tulemus, kaheksa inimest hukkus. seda siis vaimse mahajäämusega intellektipuudega isikute hoolekandeasutuses. see tähendab seda, et äh, tavalised äh, hoolekandeasutused ikkagi ei sobi pikaajaliseks elamiseks ja seal on mitmeid turvaprobleeme. Need ei ole elanike jaoks äh, turvalised. seetõttu tuleks mõelda isikute deinstitutsionaliseerimisele, sest tegelikult ei ole ju võimalik hoolitseda viiekümne inimese eest, kellel on intellektipuue ohutult. selles tulekahjus sai raskelt viga veel kolmkümmend viis inimest, mis tähendab seda, et võite ise ette kujutada, mis nende seinte vahel toimus. mitte keegi ei suutnud seda olukorda hallata ja kontrolli alla võtta, kuigi hoiatusi oli palju. järgmine puuetega inimeste strateegia ei saa lihtsalt olla uus paberitükk, mida liikmesriigid võiksid vaadata, sahtlisse lükata ja unustada praegusel strateegial ei ole tegelikult strateegilist lähenemisviisi, vaid sellega antakse vaid piiratud juhised liikmesriigi tasandile eh, ja parimat tava praegu ei vahetata. üks väga olulisi tööriistu meie töös on ka see, et me peaksime kritiseerima asjaolu, et kõik liikmesriigid ja kõik liikmesriikide poliitikad ei hõlma piisavalt ratifitseeritud ÜRO konventsiooni. nimelt on olemas ÜRO konventsioon kuid äh, seda ei ole suudetud sisse viia Euroopa Liidu strateegiatesse. kurb on seda tõdeda. sest kui me tahame üles ehitada sotsiaalse Euroopa Liidu, kui me püüame seda teha olukorras, äh, kus me praegu oleme, tahame saavutada selle, et kedagi ei jäetaks maha, äh, siis peaksime tagama vähemalt selle, et Euroopa Liidu konventsioon lõimitakse meie enda poliitikatesse, kuid praegu seda tehtud ei ole kuidas siis saab, ähm, kuidas me saame edasi minna? Euroopa Liit annab liikmesriikidele soovitusi, kuid liikmesriigid äh, ignoreerivad, ignoreerivad seda järjepidevalt ning kannatavad puuetega inimesed. kaduma läinud võimaluste üheks näiteks on ka ligipääsuakt mis puudutas sõidukeid, kuid seda on väga vähe rakendatud. Euroopa Liit on harjunud sellega, et toetatakse hoolekandeasutusi, kuid töö on halvasti koordineeritud. Euroopa Liit ei rakenda ÜRO konventsiooni, liikmesriigid ei rakenda seda samuti, kuigi tegemist on kõrgetasemelise ähm, lepinguga aga kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kasutavad olemasolevat raha. samas puudub adekvaatne kontroll selle üle, kuidas nad seda kasutavad ja mille jaoks. kuidas on võimalik, et pärast viitekümmend aastat Euroopa Liidus kasutatakse kasutatakse küll raha, kuid meil on endiselt eh, hoolekandeasutused ja seal töötavad isikud, kes ei tee oma tööd hästi, sellepärast et inimesed, kes elavad hoolekodudes, kannatavad. kuidas on see võimalik? me peame hakkama mõõtma tulemusi, mitte lihtsalt väljundeid, mis puudutab Euroopa Liidu raha kasutust erinevates projektides. resolutsioonis rõhutasin ma seda, et uus puuetega inimeste strateegia peab hõlmama ambitsioonikaid selgeid eesmärke ning ka rakendusmeetmeid ja raamistikku. see aga ei ole veel kõik. ma arvan, et need liikmesriigid, kes ei suuda järgida või täita neid väga spetsiifilisi soovitusi, mida Euroopa Liit neile annab, et nende puhul tuleks piirata ka Euroopa Liidu raha kasutamist. meil tuleb ju ikkagi kuidagi lahendada küsimus, mis siis juhtub, kui liikmesriigi valitsusel ei lähe toimuv lihtsalt korda. sellele küsimusele peab olema ka vastus. piisav rahastus ja hästi rahastatud järelevalvesüsteem on olulised. me peame teadma, mis liikmesriikides toimub. olgem siis ambitsioonikad ja kutsugem komisjoni üles mitte kodanikele pettumust valmistama, sest just kodanikud on need, kes võivad jääda maha. ja nüüd äh, toimub ka lühike mõttevahetus nende isikutega, kes aitasid seda resolutsiooni koostada ning kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni esindaja härra Avramopoulos. suur aitäh lugupeetud esinaine. tõepoolest, minu fraktsioon on mulle andnud selle võimaluse. ja mul on väga hea meel, et me seda küsimust täna arutame. ma arvan, et tegemist on väga hästi tehtud tööga sest suurel määral kajastab see resolutsioon ju seda, millest me rääkisime detsembrikuisel täiskogu istungil, kus me vastasime suulisele küsimusele. ning selle esitas, selle töö algataja oli Rahvapartei fraktsioon. tegemist ei ole iseenesest vastuolulise teemaga. ja ma arvan, et me saame äh, fraktsiooniüleselt nende muudatusettepanekutega töötada. kui me seda teeme, siis tõuseb sellest tulu kõigile. ja ma tahaksin siinkohal esitada ka kolm soovitust. esiteks tuleks olla väga ettevaatlik tuleks vältida seda, et resolutsioonist saab lihtsalt äh, pikk nimekiri asjadest, mida me soovime saavutada, sest see lahjendaks resolutsiooni tervikuna. nagu proua Košer ütles, mida lühem, seda parem. niisiis peaks olema võimalikult lühike resolutsioon, sest siis oleks tal rohkem mõju siin on esitatud muudatusettepanekuid, et teatud lõigud kustutada. teiseks, me peame saatma välja väga selge signaali, nii et komisjon saaks aru, mida me tahame öelda. aga sellisel juhul on meil vaja ka väga selget nägemust sellest, kuhu me järgmise viie aasta jooksul liigume. meil on juba olemas ligipääsuakt ja me oleme püüdnud seda ka süvalaiendada, kuid ühekordsest tööst ei piisa, me peame ju kogu aeg jälgima seda, mis liikmesriikides äh, toimub. samuti peaksime me rohkem keskenduma teatud aspektidele, näiteks äh, kuidas puuetega inimesi tööle võetakse, äh, boonused nende töölevõtmisel ja seda nii avalikus kui ka erasektoris. väljaõpe. ja ka küsimus sellest, kuidas saaks puuetega inimeste elus paremini ära kasutada tehnoloogiat, kuidas tehnoloogia saaks neid aidata? ma arvan, et me elame sellisel ajal kus teadlikkus on vägagi kasvanud. palju on juba ära tehtud, nii et me ei pea alustama nullist, kuid siiski on veel ka mitmeid äh, küsimusi, kus on arenguruumi. on ka neid, äh, kes ei suhtu sellesse töösse entusiastlikult ja just seetõttu tuleb kogu süsteemis äh, luua vajalikud stiimulid sellisel juhul on inimestel, puuetega inimestel võimalik endale ise elatist teenida, nad ei sõltu teiste armust. ma arvan, et meil on võimalik siin anda uusi võimalusi puuetega inimestele ja kindlasti võiks äh, keskenduda teatud kindlatele rühmadele, näiteks puuetega naistele. proua Esteras on öelnud, et Äh, me peaksime seda tegema. niisiis äh, nende muudatusettepanekutega, mis on esitatud, me püüamegi, me püüamegi neid tulemusi saavutada, ma arvan, et muudatusettepanekud äh, parandavad teksti, muudavad selle detailsemaks ja paremaks ning ma jään ootama meie edasist tööd. aitäh, härra Angel, palun! aitäh! aitäh teile ka selle sissejuhatava sõnavõtu eest, kus te rääkisite sellest, kui oluline on see küsimus ja millised on peamised väljakutsed. aitäh teile selle eest. ma tahaksin oma kõnes alguses öelda seda, et Euroopas on kaheksakümmend miljonit puuetega inimest, kellest nelikümmend kuus miljonit on naised. ja lubage meelde tuletada ka seda, et aastal kaks tuhat seitseteist võttis Euroopa Parlament väga suure häälteenamusega vastu raporti, mis puudutas Euroopa Eh, puuetega inimeste strateegiat aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kakskümmend ja see on siis meie tänase diskussiooni aluseks ja uue resolutsiooni aluseks. me rääkisime ka sellest, et resolutsioonis on sees kõik aspektid, mis tulevad eh, kohe eh, vahetult ÜRO hindamisraportist, mis anti samuti välja aastal kaks tuhat seitseteist see tähendab seda, et meil on kõikehõlmav ülevaade Euroopa Liidu õigusloomest ning ka liikmesriikidest ja sellest, milline on harmoneerimise tase seoses ÜRO konventsiooni rakendamisega. samuti räägitakse resolutsioonis siis sellest, et me peame vaatama, mis liikmesriikides toimub ja meil on vaja paremat andmete kogumist. eile me sel teemal ka rääkisime. hea on ka see, et me rõhutame siin seda, kui oluline on kaitsta äh, Euroopa Liidu ja ÜRO konventsioon, Euroopa Liidu õigus ÜRO konventsiooni rakendamist seoses rahastusega, sellel te juba peatusite, ning me peame tagama selle, et Euroopa Liidu raha ei kasutataks selleks, et luua uusi äh, hoolekandeasutusi, ehk siis toetada institutsionaliseeritud lähenemist peale selle võiksime me ratifitseerida ÜRO konventsiooni välikulise protokolli, kakskümmend kaks liikmesriiki on seda juba teinud ma tahaksin sotsiaaldemokraatide nimel öelda seda, et meie tahaksime minna kaugemale ning äh, anda ka konkreetseid ettepanekuid. oluline on see, et me harmoneeriksime definitsiooni sellest, mida üldse tähendab puuetega isik ja mida tähendab ligipääsetavus, see tuleb defineerida Euroopa Liidu äh, tasandil, samuti on oluliselt mõisted adekvaatne sissetulek. me peame kasutama Euroopa Liidu raha sotsiaalseks äh, kaasatuseks ning mit-, mõte äh, infrastruktuurile, mis tegelikult veelgi segregeeriks äh, puuetega inimesi, sama puudutab transpordivahendeid. ning äh, väga oluline oleks ka see, et meil oleks Euroopa Liidu puuetega inimese kaart selleks, et selline isik saaks võrdsetel alustel parkida kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning me peaksime analüüsima ka Euroopa puuetega inimeste poliitika soolist aspekti mina koraportöör, kaasraportöörina arvan ka seda, et äh, oluline on kodanikuühiskonna panus, me peame sellesse suhtuma avatult ja seni oleme teinud väga head koostööd kolleegidega fraktsiooni siseselt ning arvan, et me teeme väga head äh, koostööd ka kaasraportööridega teistest poliitilistest äh, fraktsioonidest ning me saadame komisjonile tugeva signaali oma tööst, kui see kord valmis saab. aitäh! aitäh! nüüd äh, proua Maksu on nimekirjas uueneva Euroopa fraktsiooni nimel, kuid teda saalis ei ole. sellisel juhul proua Brune. Merci, madame la president, je vais parler en. aitäh, äh, lugupeetud äh, esinaine, ma räägin prantsuse keeles. mis puudutab uueneva Euroopa fraktsiooni seisukohta, siis tegemist on olulise teemaga sest Euroopa Parlament peab mõtlema sellele, kuidas paremini aidata ja paremini kaasata puuetega inimesi, eriti mis puudutab töökeskkonda või tööelu. me peame tegema vajalikud äh, kohandamised just nimelt töökohtadel, selleks et isikutel oleks tööle parem ligipääs. siin räägiti juba naiste küsimusest mina olen asendusliige naiste õiguste komisjonis, ka seal eh, räägitakse tihti eh, neist küsimustest, muuhulgas siis naiste ja meeste palgalõhest ja ma arvan, et eh, see küsimus on, on väga oluline ka puuetega inimeste puhul, sest seal on see palgalõhe veelgi suurem. seega laieneb puuetega naisele justkui kahekordne diskrimineerimine ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga, mille peame kindlasti lahendama. ja nagu ütlesin, on äh, väga oluline muuta töökohti, mis tihti ei võimalda puuetega inimestele ligipääsu, see on äh, niimoodi näiteks äh, Prantsusmaal. Prantsusmaal on nii, et erasektori ettevõtted peaksid tööle võtma vähemalt kuus protsenti puuetega inimesi, kuid tihti seda ei tehta ja tihti ei kasutata ära ka seda raha, mille abil saaks töökohti äh, Äh, kohandada vastavalt puuetega inimeste vajadusele ning sellest on kahju. aitäh, proua Langens. Thanks, dear chair. Dear colleagues, last December I asked on behalf of, of the proua Langens-Sippen, aitäh äh, ma tahaksin samuti rääkida Euroopa puuetega inimeste strateegiast pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. tegemist on äärmiselt olulise dokumendi ja äärmiselt olulise poliitikaga Ehm, on oluline saata Euroopa Komisjonile jõuline signaal, mis puudutab seda, et praegune puuetega inimeste strateegia lõpeb, kuid peab, seda tuleb ju jätkata. puuetega inimestele ei tagata tihti põhiõigusi. Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid on ratifitseerinud ÜRO konventsiooni puuetega inimeste õiguste kohta kuid kurb tegelikkus on selline, et meie hulgas on tuhandeid puuetega inimesi, kes on sunnitud elama segregeeritud äh, hoolekodudes, kus valitsevad ebainimlikud tingimused ja mitte, kus ei ole mitte mingit võimalust osaleda ühiskonnaelus. lubage mul korraks peatuda äh, ka äh, Tšehhi Vabariigi tragöödial ja mälestada neid kaheksat isikut, kes hiljuti hukkusid äh, nõndanimetatud hoolekodus puhkenud äh, tulekahjus Tšehhi Vabariigis. see juhtus eelmisel nädalavahetusel. kui me tõesti tahame tagada, et puuetega inimesed saaksid elada nii nagu teised, et neil oleks põhiõigused ja põhivabadused, et need oleks neile tagatud, et neil oleks inimväärikus siis äh, tuleb meil uuendada puuetega inimeste strateegiat pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. strateegiat on kindlasti vaja, see peaks ähm, hõlmama kõik, äh, kõiki ÜRO konventsiooni sätteid. seal peaks olema ambitsioonikad eesmärgid, äh, rakendamise ajakava ning kõik see tuleks ähm, lõimida Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikatesse me vajame strateegiat, millega lahendatakse väga spetsiifilised probleemid, mis puuetega inimestel on puuetega inimesed on tihti sektori sisese diskrimineerimise ohvriks ning meil on seetõttu vaja need küsimused lahendada. tulevane strateegia tuleb välja töötada koostöös puuetega inimeste ning nende esindusorganisatsioonidega ning puuetega isikud ja esindusorganisatsioonid peavad osalema süsteemsetes aruteludes Euroopa Komisjoni rakkerühmaga, mis on äh, üles seatud äh, volinik äh, Talise poolt. me peame kaitsma puuetega inimeste õigusi igas äh, valdkonnas, igas asjakohases Euroopa Liidu poliitikas, mille hulka kuulub ka soolise võrdõiguslikkuse poliitika eraldi tähelepanu tuleb pöörata sellele, et vaja on võidelda vägivalla vastu ning see puudutab ka Euroopa välispoliitikat meil on vaja kvaliteetset rakkerühma, mis neid küsimusi lahendaks, aga meie siin omalt poolt tahame ka abi anda, et äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järel oleks meil tõesti ambitsioonikas puuetega inimeste strateegia, aitäh! aitäh ja äh, viimane sõnavõtja on proua Rafalska, see on siis viimane äh, kaasraportööri sõnavõtt ja seejärel saavad sõna kõik teised liikmed, palun. suur aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud. suur aitäh teile, proua esinaine. ma tahaksin kõigepealt teid tänada selle resolutsiooni eest sest kõik eelmised sõnavõtjad juba selgitasid meile, et see on väga oluline. see uus strateegia on Euroopa Liidule oluline kuid tagada tuleb, et see strateegia oleks ka piisavalt ambitsioonikas. ambitsioonikas ja faktipõhine. Euroopa Liit on üks kõige jõukamaid ja arenenumaid piirkondi maailmas. kuid sellele vaatamata on meil rohkem kui kaheksakümmend miljonit kodanikku, kes tunnevad, et nad on ühiskonnast välja tõugatud ja tegelikult ongi me räägime siin inimestest, kellel on erivajadused ja kes näevad igapäevaselt äh, vaeva, et leida oma koht tööturul. ma arvan, et strateegia pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on tõesti hädavajalik. ja selle abil tuleb tagada, et puuetega inimesed saaks äh, täie, täieõiguslikult äh, lõimida ühiskonda selleks on vaja aga ka ressursse, sest ilma piisava rahastuseta ei ole neid eesmärke võimalik saavutada. me vajame ajakava erinevate tegevuste läbiviimiseks ja ka selgeid jätkumeetmeid, mille abil kontrollida, kas eesmärgid on saavutatud. konsultatsiooniprotsess ja dialoog on äh, väga olulised, aga nad peavad olema strateegia väljakujundamisel läbipaistvad ja andma puuetega inimestele ja nende esindusorganisatsioonile võimaluse osaleda aruteludes. seetõttu on tähtis, et me teeksime koostööd Euroopa Komisjoni, kuid ka liikmesriikidega ja saadaksime välja väga selge signaali. annaksime väga selge sõnumi, nagu proua Nikolsova väga õigesti ka ütles meil on vaja selget ja ambitsioonikat äh, strateegiat äh, ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. see strateegia peab olema tõhus. ning me ei tohiks unustada oma kaheksat tegevusvaldkonda, haridus, väljaõpe, tervishoid ning äh, kõik teised aspektid, mis on kahtlemata väga olulised, kui me sellest valdkonnast räägime härra Koša, palun. suur tänu, et mulle sõna andsite. ma olen selle ettepanekuga väga rahul. ma tean, et selle kallal on kõvasti tööd tehtud. ja mõnda aega tagasi, siis kui ma tulin siia Euroopa Parlamenti oma esimesel ametiajal, siis olin ka mina selle teema valdkonnas raportöör ning äh, osalesin seega kogu selle dokumendi ettevalmistuses. kui asi puudutab äh, puuetega inimeste mobiilsust, siis kahtlemata on puuetega inimeste liikuvus tähtis. ning üldiselt oleme saavutatud endale püstitanud, oleme saavutanud endale püstitatud eesmärgid seda dokumenti koostades ja ma arvan, et nüüd me peame strateegia konteksti õigesti paika saama. meil õnnestus mõningaid barjääre kustutada puuetega inimeste teelt. siin on tehtud väga mitmeid häid ettepanekuid, uus tehnoloogia aitab sellele protsessile kaasa tänu uuele tehnoloogiale saavad puuetega inimesed samuti olla täiesti integreeritud ühiskonnaellu. ja ma arvan, et pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat on meil sihipärane strateegia, tõhus strateegia. loomulikult me peame oma eesmärkidest kinni pidama, ÜRO konventsiooni Äh, ja kestliku arengu eesmärkidest kinni pidama. peame seisma silmitsi uute väljakutsetega, meie lähenemisviiski peab olema uus ja terviklikum kui varem. peame ÜRO konventsioonist kinni pidama ja seda punkt punkti haaval võtma arvesse kõiki selle üksikasju ka rahastamine on väga oluline ning äh, kontrollisüsteem, jätkusüsteem, järelevalvesüsteem, praegu ei ole see eriti tõhus. mõnda aega tagasi kuulsin, et terve rida projekte Äh, olid äh, alanud. Ehm, aga ma olen kuulnud, et äh, mõned projektid ei toeta tegelikult puuetega inimesi, aga sellegipoolest on neile eraldatud rahastamisvahendeid ja sugugi mitte vähe võtmata seejuures arvesse inim-, puuetega inimeste tegelikke vajadusi. Need inimesed ju tegelikult teavad ise kõige paremini, mida neil vaja on. mis puudutab äh, avatud juurdepääsu, tasuta juurdepääsu, siis see peab olema tagatud. ja tahaksin juhtida teie tähelepanu veel ühele asjaolule. ma usun, et negatiivne diskrimineerimine puuetega inimeste suhtes on tõsine probleem. ja see on probleem, mis ei ole kuskile kadunud. olen veendunud, et Euroopa Komisjon peaks mõtlema äh, asjad uuesti läbi ja esitama paremaid ettepanekuid. Euroopa Liidus on allkirjastatud see konventsioon ning sellega kaasneb ka kohustus näidata, et me võitleme selle negatiivse diskrimineerimise vastu puuetega inimeste aadressil. proua Ferrandes ja siis proua Frantsen, palun järgmisena. suur tänu, ütleb proua Ferrandes. kõigepealt äh, muidugi tahaksin ma tänada meie esimees selle strateegia äh, hindamise eest, me peame oma tööd põhjalikult tegema selles küsimuses, ma teen omapoolsed kommentaarid ja siis ma räägiksin ka mõnedest muudatusettepanekutest, mille ma juba tegelikult esitan. nii, äh, kui me räägime erinevatest tegevustest, mille vallas me tahame samme võtta, võrdõiguslikkus, juurde ligipääsetavus, osalus, haridus, kultuur, vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja tervishoid. Need on mõned küsimused, millest tahaksime rääkida, aga tahaksime ka, et mainitaks alaealisi ja see peaks olema seotud laste tagatise vallas tehtava ettepanekuga. selle eesmärgiks oleks, et puuetega lapsed ja saavad ikkagi ennekõike jääda lasteks ja et neil on samasugused õigused nagu kõigil teistel lastel. sellepärast äh, tuleb kohandada algatusi, et äh, lapsed äh, saavad ka oma õigusi lastena täiel määral nautida. nii, siis ma arvan, et me peame viitama ka sellele, et liikmesriigid peavad erinevaid puudeid tunnustama. olgu tegemist siis kas vaimse Äh, puudega, äh, füüsilise puudega või muude erivajadustega. on terve rida liikmesriike, kes tegelikult ei äh, võimalda sellist tunnustamist oma õigussüsteemis. näiteks pimedad ja ja muud tajuhäirega inimesed äh, sageli ei leia piisavalt toetust. liikmesriigid peavad omalt poolt toetama neid ettevõtteid, kes tahavad olla kaasavamad ja kas, kes soovivad puuetega inimesi lõimida ühiskonnaellu ja aidata neil osaleda täieulatuslikult ühiskonnaelus. aitäh ja proua Franson ja siis härra Maerina. suur tänu, suur tänu selle suurepärase äh, esimese mustandi eest, mul on väga hea meel, et siin on konkreetsed ettepanekud tagada kooskõla Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu veel mõningatele asjaoludele. me peame kutsuma äh, komisjoni üles liikmesriikidelt nõudma toetust Euroopa ligipääsetavuse aktile. teiseks me peaksime Äh, toonitama, et meie tööturg peaks olema äh, tõhu-, äh, kaasav ning et ESF-ist antaks toetust sotsiaalmajandusele. siis samuti üks eesmärk meil on ju, et puuetega inimesed peaksid saama teha omaenda valikuid ja seetõttu strateegias peaks olema ka vastava abi kohta eraldatud eelarvevahendid. härra Majoriina ja siis härra Pöklas ma olen äh, igati nõus äh, sellega, mis siin öeldi, äh, see on kõik väga oluline, rõhutaksin paari asja, esiteks meil on kasutada siiski väga oluline instrument, instrument, mida kasutada, nimelt ÜRO konventsioon. ja see on tõesti väga oluline viide, mis väga täpselt ja äh, objektiivselt äh, näitabki, millele tuleb äh, poliitika üles ehitada. teiseks, mis puudutab puuetega inimeste õigusi, siis neid küsimusi tuleb välja kujundada koostöös puuetega inimeste endiga, nii et see on äh, suurepärane võimalus äh, neid kogu protsessi kaasata ja ma arvan, et parlament äh, peakski äh, sellel teel jätkama ja veelgi enam ära tegema. veel üks aspekt, kui räägime puuetega inimestest, siis peame silmas ju objektiivselt väga erinevaid seisundeid ja siin saabki oluliseks just selle ähm, projekti nii-öelda individuaalne äh, iseloom ja tuleb äh, arvesse äh, võtta siis inimeste erinevaid äh, vajadusi. selles suhtes ma leian, et on väga oluline just rõhutada inimeste sõltumatuse toetamist, iseseisvat toimetulekut, naiste õigusi rohkem toetada, vaesus äh, vastu võidelda ja nii edasi. ja siin tuleks äh, just väga tähelepanu ähm, pöörata äh, abile inimeste jaoks, kes on väga keerulises seisundis ja olukorras. nii et Äh, siin äh, ei tohiks siis ainult äh, lähtuda riikide poliitikast, sest me oleme ju näinud, et Euroopa riikides on väga erinevad lähenemised. ja minu arvates me peame tõesti pingutama selles osas, et eesmärgid tuleks Äh, väga siis mitmekesiselt välja äh, töötada ja tuleb äh, panna paika teatud miinimumtase, millest allapoole ei tohiks mitte kuskil langeda. ja see siinkohal peakski olema väga nõudlik just investeeringute osas ja ei tohiks unustada ka äh, sanktsioonide aspekte. me ju teame, et parlament juba möödunud mandaadi ajal äh, tuli välja väga oluliste ja äh, positiivsete äh, ettepanekutega, aga need ei ole saanud veel osaks äh, komisjoni strateegiast ja seda tulebki nüüd selgelt äh, väljendada. aitäh! Mr Burgles and then Madam Bischoff. suur tänu, ütleb härra Burgles. ja tahtsin juhtida teie tähelepanu äh, sellele, et äh, ei äh, inimõigused on just puuetega inimeste puhul väga olulised sellega äh, tuleb äh, tegeleda, kuna me ei ole ju äh, ratifitseerinud veel ÜRO puuetega inimeste konventsiooni, see on seega tuleb meie üldises visioonis sellest lähtuda, see on väga eriline konventsioon ja meil ei ole küll poliitilist tahet olnud seda konventsiooni ennast äh, ratifitseerida, aga äh, see, selle teema puhul äh, ongi oluline just rõhutada inimõigusi, kui on tegemist sotsiaalse tõrjutusega näiteks, mistõttu kui räägime siin puuetega inimeste kaasamisest, lisaks veel vaesusevastase või diskrimineerimise vastasest võitlusest, võitlusele, siis ongi siin vajalik eristada äh, seda sotsiaalse kaasatuse äh, aspekti, kuidas siis inimest äh, Äh, abistada konkreetses äh, olukorras teatud äh, puude puhul teatud riigis, aga ka riikide vaheliselt. teisalt, kui rääkida iseseisvast toimetulekust, siis tuleb selgeks teha, kes siis selle eest hoolitseb, kas ähm, perekond, sugulased, tegelikult omastehooldajad ei peaks kogu seda koormat äh, üksi kandma? ja tuleks Euroopa Liidu tasandil juba ette näha, et et äh, inimesi kaasataks äh, ühiskonna ellu nii et tegemist äh, on siis pikaajalise abistrateegiaga, mis tuleks välja töötada, aitäh. ja, vielen dank, ich begrüße auch die resolutsioon und.... suur tänu, äh, minagi tervitaksin seda resolutsiooni ettepanekut. ma, minu meelest on väga hea, et me oleme arvesse võtnud seda, et nüüd on meil sotsiaalõiguste sammas, mis peab tagama võrdsed võimalused kõigile, sealhulgas ka puuetega inimestele ja tekstis on kirjas, seesama võrdõiguslikkus ja ma arvan, et me peaksime äh, konkreetsemalt vaatama, mida see tähendab Euroopa perspektiivist, mitte ainult äh, liikmesriikide perspektiivist. mina olen pidanud äh, ikka ja jälle tõdema, et inimesed räägivad oma kogemustest erinevatest kogemustest. Ehm, Saksamaal näiteks kasutatakse oma puuetega inimese kaarti, millega saab juurdepääsu erinevatele äh, teenustele, aga kui nad, needsamad inimesed reisivad Euroopas, siis nad ei saa neid teenuseid kasutada, seda kaarti kasutada äh, ma arvan, et me peame mõtlema selle peale ning äh, võtma vastu vastava Euroopa kaardi mida tunnustatakse ka teistes liikmesriikides. et ei teki probleeme väljaspool oma koduriiki. ja teine teema, millest Saksamaal praegu räägitakse, on, et üle kolmesaja tuhande inimese töötavad äh, erilistes töökodades äh, sest siis tööministeeriumi uuringu järgi ja paistab, et inimesed teenivad keskmiselt sada kaheksakümmend eurot kuus ja nad käivad tööl iga päev. ja kui töönädal on kolmkümmend viis eurot, äh, kolmkümmend viis tundi, siis äh, teenitakse ähm, euro kolmkümmend tunnis, mis ei ole sugugi mitte vastuvõetav palk. see, sellega tuleb kindlasti tegeleda kui me tahame puuetega inimesi ühiskonnaellu kaasata, peavad nemad oma töö eest ka väärikat tasu saama. suur tänu! ja kas komisjoni esindaja soovib midagi öelda? Madame Placencia Borrero. palun. tere kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti tööhõivekomisjoni selle resolutsiooni projekti eest, oleme lugenud seda põhjalikult. ja suur tänu teile ka tänase arutelu eest. nagu te olete näinud, meie missioonikirjast, Pavlinik Tali missioonikirjas kirjeldatud ülesannetest, siis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon on üks prioriteetidest selle Euroopa Komisjoni koosseisu jaoks ning sellele pööratakse palju tähelepanu. selleks, et äh, kinnitada meie pühendumist sellele teemale, viitaksin äh, hiljutisele teatisele, mille võtsime vastu seoses Euroopa sotsiaalõiguste sambaga. selles teatises kinnitame, et äh, Euroopa puuetega inimeste strateegia tugevdatud versiooni kohta tehakse ettepanek kahe tuhande kahekümne esimesel aastal. me oleme teatises juba tunnustanud neid tõkkeid, mis on äh, puuetega inimeste teel Euroopa Liidus ning kogu selles töös mõistagi on Euroopa Parlamendi poolne panus väga teretulnud selle uue strateegia ettevalmistamine annab meile suurepärase võimaluse hinnata konventsiooni rakendamist ning meie kõigi õlul lasub suur vastutus kanda hoolt selle eest, et puuetega inimestel oleks juurdepääs konventsioonis tunnustatud õigustele meil on nüüd paremad eeldused seda tööd teha kui kümme aastat tagasi siis, kui eelmise strateegia ettepaneku esitasime, sellepärast et oleme saavutanud nii mõndagi, mis meid täna aitab, meil on rohkem andmeid, meil on rohkem rahastamisvahendeid, meil on õigusaktid paigas, nii et me oleme jõudnud kaugemale, meie lähtealus on parem ning äh, mõistame, äh, et te tahaksite olla ambitsioonikat strateegiat ette valmistades. ja lõpetuseks me saame teavet ka praeguse strateegia hindamisprotsessist ja oleme kuulnud ja, ja oleme juba ka avaliku konsulteerimise tulemusi analüüsinud juba sealt, oleme saanud aimu selle kohta, mis on peamised mureküsimused puuetega inimeste jaoks. ja võin kinnitada, et me oleme valmis tegema koos koostööd, tihedat koostööd puuetega inimeste ning nende esindusorganisatsioonidega, kui me töötame välja järgmist strateegiat. uurime põhjalikult teiepoolse ettepaneku ähm, lõppversiooni koos kõikide võimalike muudatusettepanekutega kindlasti, aitäh! aitäh ja siis jõuame päevakorrapunkti kakskümmend kolm juurde, komisjoni tutvustus Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi kohta ning kõigepealt annaksin siin sõna proua Blinkevitš-Utale, kes on meie raportöör, palun, teil on sõna. E, vakar, kui prisimenate, mūsų komitete mes balsavome pradė-. aitäh dėrybas dėl Europos globalizacijos fondo. Just a moment, I, I will wait a little bit. suur tänu! hääletasime selle üle, et me peaksime, vabandust, ma ootan korraks. ma ootan, kuni komisjoni esindajad on istet võtnud. tegi täis, just kui vakar, vakar äh, Eh, komitete balsavome pradėti tarp institucinės dėrybas dėl Europos globos. eile me hääletasime siin komisjonis eh, oma institutsioonide vaheliste läbirääkimiste üle seoses Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondiga ja meil on juba ajakava paigas kolmepoolsete läbirääkimiste koosolekuteks. esimene kohtumine toimub neljandal veebruaril eh, mina olen raportööriks Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi küsimuses. tuletan teile meelde, millest me oleme rääkinud vahepeal äh, sellest ajast peale, kui me esimest korda rääkisime Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond on solidaarsusfond, mis aitab neil, kes on töö kaotanud, ennast töö läbi teha ümberõppile, õppe äh, ja leida uue töökoha eesmärgiks on, et need, kes on töö kaotanud, võimalikult kiiresti pöörduksid tagasi tööturule. tegemist ei ole sugugi fondiga, mis on mõeldud äh, ettevõtete toetuseks, see on fond, mis on mõeldud äh, toetamaks neid, kes on oma töö kaotanud. see fond on olnud meie käsutuses alates kahe tuhande kuuendast aastast ning alguses oli eesmärgiks toetada neid töötajaid, kes globaliseerimise tulemusena töö kaotasid või sellepärast, et tootmine koliti ümber mujale. siis aga tulid, saabus finantskriis ning ka finantskriis võeti sisse tingimusena, millest lähtuvalt sai toetust taotle, taodelda fondist. ise eraldi sihtgrupiks on ka noored, kes ei ole veel tööturule pääsenud ja iseäranis NUTS kaks piirkondades. nüüd me peame otsustama, kuidas Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond peaks olema kajastatud uues finantsraamistikus, millised peak-, milline, milline peaks olema selle sisu, millised raamid, komisjon on teinud omapoolse ettepaneku ning nende ettepanekuks on et äh, seal peaks olema äh, ainult äh, et kahesaja kuuekümnest töötajast viiesaja asemel piisab, samuti on muudetud taotlemissüsteem lihtsamaks ja taotluse käsitlemise tähtajad on lühemaks muudetud. jaanuaris eelmisel aastal kinnitas parlament oma seisukoha aga meie oleme veel ambitsioonikamad kui komisjon, võib öelda. meie eesmärgiks on, et globaliseerumisega kohanemise fond peaks toetama neid töötajaid, kes on oma töö kaotanud äh, rohkem kui kunagi varem. meie tahaksime reguleerimisala laiendada, nii nagu komisjon on, on ette pannud, aga me tahaksime minna veel kaugemale, tahaksime kanda hoolt selle eest, et tehnoloogilised muutused nagu automatiseerimine, digitaliseerimine ja ka samuti Brexit äh, võetaks sisse kui põhjused, millest lähtuvalt võib toetustaotlust esitada. sellepärast, et äh, need on ju tegelikult tegurid, mis äh, tekitavad tööpuudust, suurendavad tööpuudust ning mõnikord võib olla päris keeruline äh, juhtida tähelepanu ähm, konkreetsetele põhjustele, miks töökoht kaob ning meie omalt poolt püüaksime selle poole, et äh, vahendid pannakse paika siis, kui on, ähm, kavatsetakse teha mingisugust panust äh, Äh, ümberstruktureerimiseks, et seda ümberstruktureerimise panust saab tõestada, mitte põhjust, miks töökohtad on kaotatud. meie tahaksime, et töötajate arv ettevõttes võiks olla kakssada, komisjoni ettepanek oli kakssada viiskümmend. Äh, meie ettepanek lähtub sellest, et me tahaksime tegelikult aidata ka väiksemaid ettevõtteid samuti on meie jaoks oluline et äh, aktiivsed meetmed äh, hõlmavad äh, lapsi. lapsi tuleb paremini kaitsta, lastele tuleb pakkuda lastehoiuteenuseid, et lapsevanematel oleks kergem leida uut töökohta või omandada ümberõpet. samuti tahaksime jääda selle juurde, et ähm, äh, noorte tagatis äh, oleks kajastatud Euroopa globaliseerimisega ka kohanemise fondis. mina arvan, et see aitaks ka noortel inimestel kiiremini töökohta leida. samuti tahame luua võimaluse saada kahe, kakskümmend kuni kakskümmend viis tuhat eurot toetust, äh, juhul kui soovite luua uut ettevõtet. mõtlesime natukene ka fondi nime peale, võib-olla võiks seda nime muuta pisut, et see kajastaks paremini selle laiendatud kasutusala. loodan, et jõuame ühiselt kompromissini oma kolmepoolsetes läbirääkimistes nõukoguga, vähemalt meie suhtume optimistlikult. ametlikult oleme me jõudnud oma tööga nii kaugele, et siiamaani me ei peaks rääkima poliitilistest teemadest, vähemalt mitte enne, kui ähm, nõukogu on oma seisukohad finantsraamistiku vallas langetanud. aga igal juhul neljandal veebruaril äh, toimuvad, toimub esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor, kuid äh, niikaua, kui meil ei ole konkreetseid arve mitmeaastase finantsraamistiku kohta, võime rääkida kolmepoolsetel läbirääkimistel ainult tehnilistest küsimustest, nii et tõenäoliselt esimene kolmepoolsete läbirääkimiste vool on rohkem selline tehniline, sisuline ja hiljem hakkame tegelema poliitiliste küsimustega. me räägime asjad loomulikult oma variraportööridega läbi, esimene variraportööride kohtumine on ka neljandal veebruaril. paneme paika oma läbirääkimiste strateegia ning mul on väga hea meel ka, et komisjon on täna siin kohal. suur tänu, proua Plikevitš-Juta, nüüd saab äh, sõna DG Ample juht proua Šukova. Äh, aitäh, tere äh, hommikust kõigile. aitäh, et äh, eile mandaadi vastu võtsite, tänu millele saame nüüd alustada kolmepoolsete läbirääkimistega neljandal veebruaril, nagu mainis ka proua Blinkevitš. on väga oluline, et lepiksime kokku võimalikult paljudes aspektides äh, et enne, kui uus programmiperiood algab, oleks meil äh, menetlused ja reeglid paika pandud, aga mitte veel rahalised vahendid, kuna teatavasti riigi ja valitsusjuhid seda teemat veel arutavad. mis on siis äh, globaliseerimisega kohanemise fond, see ohati, asutati aastal kaks tuhat kuus, aastast kaks tuhat seitse on see olnud üks olulisemaid finantsinstrumente, välja arvatud mitmeaastase, lisaks mitmeaastasele finantsraamistikule, aitamaks siis inimesi, kes on koondatud, kes on oma tööd, töö kaotanud. ja see oli al-, see oli mõeldud Äh, siis kasutamiseks äh, juhul, kui, äh, kui see töö, töökaotus oli seotav ainult globaliseerumisega, kuid aastast kaks tuhat üheksa see lähenemine muutus, kui majanduskriis süvenes ja seega olid kriteeriumid laiemad ja nüüd siis oleme jätnud selle Äh, laienduse kehtima, aga äh, arvestasime sinna juurde ainult siis äh, noored, kes ei tööta ega ei õpi ega ei saa koolitust. aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend oli selliste noorte hulk väga kõrge ja siis need tööhõive algatused, algatusi püüdi, püüdi leida väga äh, arvukalt, siis ka Euroopa Sotsiaalfondi raames, et liikmesriigid ja äh, piirkonnad saaksid siis äh, neid vahendeid kasutada, kus töötustase on väga kõrge ja see oli tookord siis, seda tookord siis mm, põhjendati olukorraga antud piirkonnas, mis muutused seal on toimunud, kas on toimunud suuri koondamisi, ettevõtete sulgemisi ja kus siis äh, tööturul oli väga äh, Äh, tugev surve, et noort, et noortel oli raske tööd leida. see oli siis äh, tookord, kuid praeguseks on olukord märgatavalt ähm, paranenud ja järgmiseks äh, programmiperioodiks me ei ole enam seda noorterühma toetuse saajate hulka arvanud, sest Euroopa Sotsiaalfond tegeleb sellega, aga me ei taha ka selliseid olukordi, kus siis toimuvad suured koondamised ja siis tegeleme ainult noortega eraldi, aga me tahame siis, et Euroopa Sotsiaalfondist saaksid noored toetust üldisemalt. siis aastal kaks tuhat üheksateist võtsime juba nii-öelda ennetavaid meetmeid, et kui meil on ilma lepi, leppeta Brexit, siis me saame ESF plussi kasutada siis piirkondades, kus selle selle väljaastumise mõju töö, tööhõivele on väga ränk ja öö, on ka toimunud muutusi raha kasutamise tingimustes. praegu on siis viiskümmend, viissada tuhat inimest, kes on kaotanud töö nelja kuu jooksul. aga see äh, äh, võis siis äh, toimuda siis kas VKE-des samas piirkonnas või siis lähedal asuvates piirkondades ja meil on praegu siis selline erand ka, mis kehtib erakorralistele olukordadele, kus siis et isegi kui on alla viiesaja inimese Äh, koondatud, aga äh, nende koondamiste mõju tööturule on äh, erakordselt tugev. Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond, kohanemise fond eelkõige toetab inimesi, mitte ettevõtteid ja seal on ette nähtud siis aktiivseid tööturumeetmeid, koolitust, ümberõpe, kui on äh, mobiilsustoetus, kui saab minna tööle mõnda muule, äh, muusse piirkonda äh, ja toetada ka iduettevõtteid, inimestele ettevõtete alustamise toetus on olemas ja siis on passiivsed sotsiaalkaitse, passiivsed sotsiaalkaitsemeetmed ei ole tänatud, kuid saame toetada mittepassiivsete meetmetega inimesi, kes siis öö, otsivad tööd, käivad koolitusel, saavad ümberõpet. ja siis pakume töötutoetust või muud toetust siis, et nad suudaksid üldse koolitusel osaleda ja seal on siis erinevad äh, hüvitised ette nähtud ka äh, laste äh, hoiuks, et siis inimesi motiveerida ja, ja osalema nüüd siis aktiivses tööturupoliitikas, kuid meil on siiski ka siin piirangud, kolmkümmend viis protsenti siis IGF taotlus, EGF-i äh, taotlusest. ja seal on äh, kuuskümmend protsenti on siis kaasfinantseerimismäär eelarvest olenevalt siis äh, riiklikest meetmetest, siis on ülejäänud osa tuleb siis erafondidest, kohalikelt omavalitsuselt, riigilt ja nii edasi, seda, see sõltub siis kohalikest oludest ja regulatsioonidest ja kahekümne nelja kuu jooksul peaks siis need meetmed äh, ellu viima pärast taotluse äh, vastuvõtmist, ehk siis äh, me soovime tegutseda kiiresti, et see toetus jõuaks kiiresti inimeste ja raskustes piirkondadeni, et praegu mm, läheb kuskil kolmsada päeva aega Äh, taotluse äh, menetlemiseks. kes saavad siis äh, toetust, on töötajad, kes antud perioodi jooksul töö kaotasid. me ei erista siis lepingu eri tüüpe, nad võivad olla siis ähm, Äh, tähtajatu lepinguga, nad, äh, töötajad, nad võivad olla ajutise lepinguga, nad võivad olla FIE-d. kui nad siis äh, kõik olid tööl antud ettevõttes, siis kus toimusid suured koondamised meil äh, äh, äh, käsitleme siis kõike tüüpe lepinguid, nii et püüame tõepoolest aidata kõiki inimesi, kes, kes siis on raskustesse sattunud. fondi tegutsemise algusest peale, siis aastast kaks tuhat seitse on meil olnud sada kuuskümmend juhtumit kahekümne ühest liikmesriigist ja oleme toetanud sada viiteist tuhandet mm, töötajat äh, ja sealhulgas siis äh, üle nelja tuhande noore, kes ei õpi töötajakassa koolitust. ja nagu te näete, kõige rohkem taotlusi aastas tuli aastatel kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme ja kaks tuhat üksteist. Äh, siis oli öö, Äh, olukord tõesti äh, majanduses väga keeruline ja see äh, tõi väga negatiivseid tagajärgi kaasa paljudele ettevõtetele. me oleme ka teinud vahehindamise ja see oli siis peamiseks aluseks, kuidas siis teeme, tegime ettepaneku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja aastal kaks tuhat kaheksateist siis äh, tulimegi välja selle uue ettepanekuga ja leiti, et äh, äh, fondil on olnud positiivne mõju, on pakutud laialdaselt teenuseid äh, töötajatele, see fond on olnud äh, väga nähtav, inimesed tõesti teavad, et äh, Euroopa Liidu eelarvest on võimalik saada siis sellise spetsiaalse fondi kaudu toetust ja hindamine näitas ka, et see Äh, et see praegune nii-öelda äh, globaliseerumise piiratud mõju ei ole enam piisav argument, vaid muud uued arengud, digitaliseerimine, robotiseerimine äh, on kaasa toomas uusi tagajärgi tööturule ja kõik need Äh, uued nähtused on ka üksteisega omavahel seotud ja üsna keeruline siis äh, leida, et mis tuleneb täpselt globaliseerumisest, mis tuleb digitaliseerimisest ja muudest äh, uutest arengutest, nii et me peame avatumalt käsitlema neid kõiki uusi raskusi, mis võivad tööturul ette tulla. ja kestlikkust on siin hästi ka välja toodud, kuna nägime, et äh, äh, toetusmeetmed on andnud pikaajalist äh, tuge restruktureerimiseks ja see on mõjutanud ka töömeetodeid siis kohalikes omavalitsustes ja riiklikes asutustes, pakkumaks erinevaid teenuseid Äh, on ka kritiseeritud, et ähm, toetuste menetlemine ei ole piisavalt äh, kiire ja pakkusime seega nüüd välja siis lihtsustavaid meetmeid, et äh, lühendada menetlusperioodi. ja nüüd ettepanek siis väga lühidalt. see jääb selliseks unikaalseks instrumendiks, eelarvest eraldiseisvaks praegu on meil sada seitsekümmend miljonit eurot saadavat, kättesaadavat raha ja pakume välja siis nüüd, et see oleks kakssada kakskümmend viis miljonit eurot aastas, mida saab siis äh, iga aasta kasutada oleme jätnud äh, fondi nimetuse samaks, see on juba nii-öelda hästi tuntud bränd, inimesed teavad, et see on äh, nii-öelda tsentraalselt äh, kasutatav fond, mis on mõeldud siis teatud piirkondades töötanud inimestele, kes on oma töö kaotanud koondamiste tõttu või ka muudel põhjustel, nii et see nimi jäetakse samaks ja eesmärgiks on siis endiselt toetada inimesi uue töö leidmisel, kuid selle äh, äh, nii-öelda sihtrühma laiendatakse. Äh, oleme siis äh, seda koondamiste arvu äh, vähendanud äh, kahesaja viiekümneni, parlament pakkus välja kakssada, nagu ütles proua Blinkevitš-Jute, oleme näinud, et on üha vähem suuri ettevõtteid, kes masskoondavad, aga on rohkem selliseid keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on praeguses konkurentsiolukorras raskusi, kes ei tule enam nii väga hästi toime uute äh, arengutega, nii et äh, oleme jah, kahesaja viiekümneni seda koondamiste piiri alandanud ja ma ei maininud inimes-, eh, eh, noori, kes ei eh, tööta, õpi ega ei saa koolitust, sellepärast et meil on eraldi vahendid just noorte toetuseks, kes soovivad abi saada. aga nüüd on probleem nendega, kes ei tööta ja tahame tegelikult äh, juba aastast kaks tuhat kakskümmend üks alustada, kui see äh, uus äh, noortefond tegevust alustab, püüame siis jõuda niisuguste noorteni, et me ei oota enam ära, kuni midagi juhtub, et siis neid sinna otsima minna, vaid püüame nendeni juba ennetavalt jõuda. nii et nüüd see noorte Äh, fond saab ka kiiremini siis äh, jõuda noorteni ja pakkuda neile äh, koolitust ja ümberõpet. oleme märgatavalt lihtsustanud menetlusi, sest meil on praegu, oli vaja siis mitu otsust siis ühelt poolt nende eelarveasutuste poolt, kuigi Äh, äh, EGF-i on alati äh, käsitletud kui nii-öelda kiireloomulise fondina, kuid on ka näha olnud, et see kiireloomulisus läheb siin pika ajaga peale kaduma. kaasfinantseerimise kohta meil on siis ähm, paika pandud kõrgemaid määrad liikmesriikide kohta ja siin on ähm, nõnda siis, et arenenumates liikmesriikides on see ähm, madalam. Äh, vähem arenenud äh, piirkondades äh, ei ole äh, tegelikult äh, praegu äh, õigustatud kasutada EGF-i, vaid Sotsiaalfondi, sellepärast et seal on see kaasfinan-, nende kaasfinantseerimise osa väiksem, nii et see oleneb, olenes siis seni jah, et kumbast fondist vahendeid küsida, et oli selline teatud mõttes konkurents kahe vahel, kuid seda me püüame siis nüüd äh, muuta. ja püüame ka äh, määratleda siis äh, lisas teatud näitajad, millega tulemuslikkust hakatakse mõõtma tahtsime teha seda läbipaistvamalt kui seni. kõik, kes projekti äh, hakkavad ette valmistama, teavad juba algusest äh, peale siis, äh, kuidas neid projekte hinnatakse. nõukogus paraku üllataval kombel liikmesriigid seda väga ei soovinud, sest need liikmesriigid, kes seni äh, olid äh, EGF-i kasutanud, olid ka aruandeid äh, teinud vastavalt nõuetele. aga tegelikult ka nüüd midagi ei muutu, lihtsalt praegu läheb see info kõik avatult, läbipaistvalt määruse teksti sisse. Ähm, mm, ja Äh, soovisime siis ka kvalitatiivset infot äh, koguda mm, veebis küsitluse kaudu ja mõõdame siis äh, EGF-i edukust seal tööhõive taastumise määra läbi ja see on siis viisteist protsenti olnud seni, nad on tihtipeale, inimesed on öö, leidnud uue töö, praegu ei ole äh, selline äh, nõue äh, seda infot koguda seal praegu sees, aga me soovime seda sinna panna. proua Blinkevitš-Jutte rääkis ka kolme institutsiooni ettevalmistavast tööst ja märt-, märtsis siis võeti vastu nõukogu üldine osaline lähenemine, Holland ja Rootsi olid vastu ja Soome oli erapooletu, nii et eh, enamik olid poolt üksikasjades eh, eh, ja reeglites ja muutustes muidugi mm, oli erinevusi ja loodame, et siis kolmepoolsete läbirääkimiste käigus mm, Äh, jõuame äh, siis selleni, et lepime kokku hästi funktsioneerivas äh, EGF-is. suur tänu, et sain võimaluse seda teile tutvustada. aitäh! nüüd siis väike mõttevahetus, kõigepealt variraportöörid, proua Franzen, palun. Thank you, chair and thank you. aitäh, lugupeetud esinaine, aitäh teile, raportöör ning ka kolleegid asjakohasest komisjonist aitäh, et te rääkisite meile EGF-i praegusest olukorrast. ma arvan, et paljudes punktides võime komisjoniga nõustuda, kuid ma tahaksin ikkagi keskenduda ühele konkreetsele asjaolule, milleks on EGF-i kohaldamisala laiendamine. viimased arengud on näidanud, et see on kõige olulisem aspekt. kõigepealt eh, me ju kiidame heaks Brexiti, kuid eh, see, milline on suhe Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigiga tulevikus, on veel lahtine isegi parimal juhul satuvad löögi alla kümned tuhanded töökohad ning paljudele VKE-dele on väga raske uue olukorraga harjumine, see on neile keerulisem kui hargmaistele suurtele ettevõtetele. seetõttu peaks Euroopa Liit alates kahe tuhande kahekümne esimesest aastast kindlasti asuma töötajaid toetama ning positiivne signaal on see, et ka nõukogu on kohaldamisala laiendamist valmis kaaluma laiendamine on oluline ka sellepärast, et meil on digitaliseerimine ning äh, kliimaprobleemid kõik on nõus, et majanduse jaoks on need kõige olulisemad väljakutsed, aga praeguses EGF-is neid sees ei ole. ja me ei saa ju paralleelselt rõhutada seda, kui olulised need väljakutsed on, kui me töötajaid ei abista nendel juhtumitel, kus nad kaotavad töö just nimelt digitaliseerumise ja kliimamooduste tõttu. kui me vaatame näiteks Carrefouri ähm, supermarketite juhtumit, siis EGF on väga oluline ja ma leian, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleks EGF-i kohaldamisele laiendada ja tuleks äh, see üles võtta juba siis, kui mitmeaastast finantsraamistikku nõukogus arutatakse. niisiis, raportöör ja komisjoni kolleegid, ma jään ootama meie viljakat koostööd, võttes arvesse, kui oluline on see küsimus. ning äh, see on ju kõigi Euroopa töötajate huvides, et me seda teeksime, aitäh! aitäh, proua Proovli, Uueneva Euroopa fraktsiooni nimel. aitäh! suur tänu ka komisjoni kolleegidele suurepärase ettekande eest. eile osalesin ma tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni ühel viimasel hääletusel, viimasel minu jaoks, ning hääletasin selle poolt, et EGF-i institutsioonide vahelised läbirääkimised uuesti avataks. ma pooldan teksti, mille Euroopa Parlament äh, eelmisel aastal heaks kiitis, kuid Ühendkuningriigi saadikuna ei ole ma enam selle küsimusega tegelev variraportöör, kui institutsioonide vahelised äh, keskustelud on alanud seetõttu soovin ma kõigile kolleegidele häid läbirääkimistele, häid läbirääkimisi ning äh, loodan, et lõpptekst, milles kokku lepitakse, on kasulik kõigile kodanikele, kes võivad globaliseerumise tõttu kaotada töö, aitäh teile! ja viimane sõnasoovija on proua Philips, kes kõneleb roheliste nimel, palun. kuid siiski mitte proua Sparentak. sest Aleksander Philips oli variraportöör, kuid ka tema on Ühendkuningriigi saadik ning seetõttu antakse variraportöör, variraportööri koht üle teisele kolleegile. aitäh! rohelised võitlevad õiglase ülemineku eest ning on seda teinud juba aastaid. see tähendab seda, et töötajaid tuleb ettevõtete restruktureerimise puhul aidata see on keskne element ja seetõttu me toetame Euroopa Liidu algatust äh, aidata inimesi, kes on kaotanud töö, et nad leiaksid uue kestliku töökoha. mina olen EGF-i raportöör Roheliste nimel ja mul on seetõttu hea meel, et siin on ette nähtud meetmed nende töötajate kaitseks, kes kaotavad töö suurte restruktureerimiste tõttu, näiteks süsinikuvaesele majandusele ülemineku tõttu või digitaliseerimise tõttu. komisjoni ja nõukogu seisukohad äh, ühilduvad selles küsimuses aga ma tahaksin siiski, et me saaksime teada ka seda, millised oleksid võimalikud sünergiad õiglase ülemineku fondi ning EGF-i vahel. nagu kolleeg, nii ka mina tahaksin, et Carrefouri asjast räägitaks ikkagi lähemalt ja antaks ka infot selle kohta, kui, kui kaugele on sellega jõutud. aitäh, nüüd äh, ID nimel proua Liise, kuid teda ei ole siin ja si-, seega proua Šobla ECR-ist. Äh, lugupeetud kolleegid, suur aitäh! proua esimees, ma arvan, et väga oluline on, et kui teil on mingisugune fond, siis äh, tuleb alati meeles pidada, millised on selle fondi eesmärgid sellest fondist peab abi saama just nimelt see elanikkond, kes on sihtrühmaks. samuti on tähtis tähele panna digitaliseerimise mõjusid. Te olete ilmselt kuulnud, kuidas inimesed ütlevad, et digitaliseerumine on meile oluline, seda tuleks edendada ja toetada aga me peaksime seda väidet uurima lähemalt, kui me ettepanekuid esitame. sest ehm, töötajatel on vaja uue tehnoloogia kasutamiseks ka vajalikke, ka sobivaid oskusi. EGF peab olema struktureeritud sobival moel. nii et need inimesed, keda me siin arutame, saaksid siis eh, endale vajalikud oskused kus ma siin ei ole ja nüüd on meil veel kaks eh, sõnasoovijat. proua Jankõrvas. proua Jankeerius kõigepealt. aitäh, mina tahaksin teha lihtsalt ühe väga lühikese märkuse, sest eh, kõik kolleegid on asjast juba pikalt rääkinud, aga ma tahaksin öelda seda, et uue mandaadi raames võiksid sellised olukorrad, eh, võiks me, võiksime vältida selliseid olukordi, nagu juhtus Carrefouriga ja Carrefouri kaasus lükati ju nõukogus äh, tagasi. kas meil on võimalik kuidagi edasi kaevata või on nii, et peame sellega leppima? sest kui nõukogu ütles kord ei, siis on äh, projektil kriips peal, mis siis juhtub, mis edasi saab? Carrefouri asi huvitab mind, aga kõik äh, kolleegid juba ütlesid sedasama. aitäh, proua Aldren. aitäh, lugupeetud esinejana ma tahaksin kõigepealt äh, tänada proua raportööri ning äh, ka variraportööre suurepärase töö eest. ma tänan ka Euroopa Komisjoni esindajat ettekande eest. kõik nõustuvad sellega, et äh, EGF on väga oluline instrument, sest see näitab Euroopa solidaarsust töötajatega, kes kaotavad töökoha. ja sellel fondil on tõesti väga praktiline kasutus. ma õnnitlen teid ka selle nimel, et te olite nõus sellega, et künnist fondi raha kasutamiseks tuleks ava-, alandada, nagu pakkus Euroopa Parlament. on selge, et globaliseerumine on seotud mitmete probleemidega, näiteks digitaliseerumisega, nagu te rääkisite, siis te rääkisite veel ka Brexitist, see on kahetsusväärne, aga nii see on. ja peale selle on meil vaja ju minna üle kliimaneutraalsele majandusele. aga eelmisel nädalal kui räägiti õiglasest üleminekust, siis tõstatati EGF-i küsimus samuti ja ma tahaksin teada, mida me siis äh, EGF-i abil teha saame, kuidas me saame täita oma ambitsioone ja võtta arvesse erinevaid olusid, mis on neil ettevõtjatel, kes on sunnitud töötajaid äh, koondama, sest nad tegelevad üleminekuga uuele majandusele ja ma tahaksin Euroopa Komisjonile meelde tuletada ka seda, et meil on vaja strateegilist ja sidusat lähenemisviisi, sest meie eesmärk on aidata Euroopa töötajaid ja kodanikke, aitäh! proua Rafelska. lugupeetud kolleegid, lugupeetud proua esimees, proua esinejana. mul on väga hea meel, et me saime täna äh, lisainformatsiooni. ja mul on siiski mõned küsimused. esimene neist puudutab kohaldamisala laiendamist. ja äh, kaasrahastamise määru. me tahame, et rohkematel isikutel oleks võimalik äh, fondist raha saada. aga see raha, mis EGF-is praegu on on ikkagi üks kindla suurusega summa. ja minu ähm, mure on selles, et võib-olla kui äh, taotlusi võetakse vastu rohkem, siis abi saab iga abisaaja lihtsalt äh, vähem. ma ei usu, et meil oleks piisavalt raha et aidata kõiki abivajajaid, et rahuldada kõik taotlused. me räägime siin rohelisest kokkuleppest, Euroopa rohelisest kokkuleppest ning samuti üleilmastumisest ja EGF-ist, mis on fond eh, globaliseerumise negatiivsete mõjudega võitlemiseks. Need on huvitavad teemad sest me räägime konkreetsetest sektoritest, kus äh, võib-olla sajad tuhanded inimesed jäävad töötuks või vähemalt on selline oht, et nad kaotavad oma töökoha. ja seda sellepärast, et sektorid püüavad täita kliimaalaseid eesmärke. Need ei ole ainult noored inimesed, kes EGF-ist äh, kasu saavad, neid isikuid on väga palju rohkem aitäh, sõna saab kõigepealt Euroopa Komisjon, seejärel raportöör, et see diskussioon kokku võtta. ja ma palun kõigil teil rääkida aeglasemalt, sest ma saan pidevalt teateid äh, selle kohta, et te räägite liiga kiiresti. palun võtta arvesse, et rääkida tuleb aeglasemalt. proua Sukova. suur aitäh, lugupeetud esinaine. eks ma siis proovin rääkida aeglasemalt, kuigi pidevalt läheb meelest ära, et peaks Te kõik äh, avaldasite väga huvitavaid arvamusi ja ma tahaksin kõigepealt vastuseks öelda, et Euroopa Sotsiaalfond, ESF pluss äh, üle, õiglase ülemineku fond ja EGF on kõik omavahel seotud. ESF pluss ja õiglase ülemineku fond on paika pandud juba programmeerimisperioodi alguses. mõlema eesmärk on aidata inimesi õiglase üleminekuga kohanemisel ja aidata neil leida paremaid töökohti või üldse mingit töökohta, olenevalt olukorrast, näha ette sotsiaalse hõlmatuse meetmed, see siis puudutab ESF Plussi ning parandada haridus- ja väljaõppeprogramme vastavalt sellele, mida nõuab tööturg. see puudutab Euroopa Sotsiaalfondi. Neid fonde rakendatakse kõigis liikmesriikides ning kõigis regioonides aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. õiglase ülemineku fond, mille ettepanek tehti eelmisel nädalal peaks äh, aitama ainult neid regioone, kus äh, kliimaneutraalsele majandusele üleminek on kõige keerulisem. ja meil on olemas ka vastav metodoloogia, äh, kus on siis kriteeriumid, mille abil me oleme välja tööt-, välja arvutanud, et kõige raskemas olukorras on söe ja ligniidi tootmise sektorid või sellised, kus CO2 emiteeritakse kõige rohkem ka see fond peaks inimesi aitama aastatel kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse, selleks on see ette nähtud, ja fondi eesmärk on harmoneerida erinevate piirkondade toimetulekut e, ja ESF pluss, e, õiglase ülemineku fond ning Euroopa Regionaalarengu fond e, on, on fondid, mis peaksid toimima ühiselt ja sellest, see puudutab siis järgmist programmeerimisperiood, perioodi meil on ka partnerlusleping, kus nähakse ette, millised regioonid või millised liikmesriigid äh, raha saavad ja kuidas nad saavad seda kasutada. veel üks erisus seisneb selles, et õiglase ülemineku fondis on terve nimekiri meetmeid, neid on kokku üheksa, mis osaliselt kattuvad äh, nende meetmetega, mida saab toetada ka Euroopa Regionaalarengu Fondist või Euroopa Sotsiaalfondist, aga need on äh, regioonipõhised. ning nende spetsiifiliste regioonide defineerimine algab praegu Euroopa semestri riigiaruannetega, mis tulevad veebruaris. Euroopa Komisjon on ette näinud uue lisa DBIS, kus me defineerime ja, ja tuvastame iga liikmesriigi puhul kõige saastavamad regioonid ja leiame üles ka need regioonid, kus äh, töö, tööpuudus on kõige suurem või tööpuuduse risk on kõige suurem, nii et ähm, õiglase ülemineku fondi raha suunatakse just nimelt nendele regioonidele. siin saab toetada maa säilitamist, VKE-sid äh,, kindlate teadusuuringute läbiviimist ja innovatsiooni, innovaatilisi meetmeid äh, vastava regiooni äriühingutes või siis ka saab aidata inimestele omandada paremaid oskusi, mida on vaja uuteks töökohtadeks. ning eriti raskes olukorras olevates regioonides aidatakse inimestel leida ka tööd. EGF-i kasutatakse alles siis, kui tõesti tekivad massikoondamised ja siin ongi see suur vahe ESF ja ehm, Üleminekufond, äh, nende abil püütakse vältida massikoondamisi, püütakse aidata inimesi enne, kui nad kaotavad töö, aidata inimestel ehm, leida, saada uus kvalifikatsioon, saada uus töökoht, omandada vajalikud oskused töökoha säilitamiseks ja nii edasi, kuid äh, kuid äh, EGF on mõeldud abistamaks neid inimesi, kes on juba oma töökoha kaotanud. see on suurim vahe see aga ei välista, et meil võiks olla olukord, kus äh, mõnes regioonis makstakse välja toetusi nii ähm, õiglase ülemineku fondist kui ka EGF-ist, kui tekivad mingisugused probleemid, mis on näiteks seotud majanduse rohestamisega või millegi muuga ja mis toob kaasa selle, et äriühing on sunnitud või suur tööandja on sunnitud koondama massiliselt inimesi ja sellisel juhul saab äh, liikmesriik äh, esitada taotluse EGF-ist äh, toetuse saamiseks. mis puudutab EGF-i kohaldamisala laiendamist, siis meie esialgne ettepanek minna kaugemale finantskriisist ja globaliseerumisega kohanemisest tähendab seda, et me keskendume nüüd ka süsinikuvaesele majandusele, digitaliseerimisele, robotiseerumisele äh, Eh, sest need on globaalsed väljakutsed ja valmistavad probleeme kõigile. meie peamine ettepanek on seotud sellega, millist toetust me pakume töö kaotanud inimestele ja see näeb ette ka selle, et me hindame nende isikute digitaalseid oskusi, anname neile täiendavaid digitaalseid oskusi, nii et nad oleksid võimelised eh, kas omandama mingisugused põhioskused või parandama olemasolevaid oskusi. me leiame, et tegemist on väga olulise meetmega mida on kindlasti vaja kõigil töö kaotanud inimestel. meil on ka eh, seesama Carrefouri kaasus, millest räägiti, see on kahetsusväärne, kuid praeguses finantsmääruses ei ole lepitusmenetlust, ei ole kolmepoolseid läbirääkimisi ning eh, kui eelarveline asutus ei nõustu juhtumit edasi arutama, siis nii ongi. detsembris ütles nõukogu no, andis nõukogu selle küsimuse Koreperi ning eesistuja ütles ka parlamendile, et Carrefouri juhtum on suletud, me ei aruta seda rohkem, me oleme ühendust võtnud Belgia võimudega ja ka neile andnud teada oma otsusest. Brexiti küsimus viis meid selleni, et me tahtsime EGF-i kohaldamise ala kiiremini laiendada, kuid me leidsime, et see ei ole võimalik, et kiirustada ei maksa ma arvan, et Belgia ei ole kuidagi piiratud. Belgia saab esitada uue ettepaneku, aga muidugi peab ta selleks täitma kõiki määruse nõudeid ja esitama põhjenduse, millega nii nõukogu kui parlament saavad nõustuda. ehk siis Carrefouri koondamisküsimuse saab uuesti lauale tõsta aga isegi jah, kui me oleksime EGF-i kohaldamisala äh, laiendanud, siis ei oleks Carrefouri probleemi tekkinud, see on tõsi. tänan teid ja jään ootama meie edasisi arutelusid. aitäh ja nüüd sõna raportöörile lühikeseks kokkuvõtteks. suur tänu. aitäh teile äh, kogu selle info eest. äärmiselt huvitav koostöö, suurepärane koostöö ja raportöörina arvan ma, et tegemist on hea ettepanekuga, isegi öelda väga hea ettepanekuga. ning ähm, me võtame arvesse viimase aja arengut, kahe tuhande kuuendast aastast on see fond juba olnud, nii et asjad on muutunud ja äh, me arv-, ma arvan, et me saame natukene veel parandada kodaniku heaolu, iseäranis nende heaolu, kelle, kes on oma töökohad kaotanud. suur tänu variraportööridele, jätkame oma koostööd ning loodame, et esitame võimaliku ettepaneku, võimalikult hea ettepaneku ka läbi kolmepoolsete läbirääkimiste. lõpetame nüüd tööhõivekomisjoni koosoleku, ütleb esimees, ja jätkame koordinaatorite koosolekuga ning ma paluksin koordinaatoritel siia saali jääda. aitäh!